selle ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse jällegi selle täiskogu osangi istungjärgu protokollis. ja nüüd tuleme me meie töökava juurde, esimeste konverents vastavalt artiklile sada kolmkümmend seitse kinnitas kaheksandal märtsil äh, meie päevakorra projekti ja esmaspäeva kohta ei ole siiamaani tehtud mitte mingeid muudatusettepanekuid. teisipäeva kohta on õiguskomisjon teinud ettepaneku proua Lichtenbergi raport proua Morvai saadikupuutumatuse äravõtmise kohta äh, panna päevakorda ja seda arutatakse teisipäeval hääletuste ajal. rahvapartei fraktsioon on teinud ette taotluse proua Kristel Roovaldi raport eh, puhul, mille kohta on hääletus ette nähtud teisipäeval, et seda raportit siiski ennem arutatakse teisipäeva pärastlõunal. kas keegi soovib selle kohta sõna võtta? palun, härra Kaspari. lugupeetud härra president, kallid kolleegid, selle raporti üle pole siiamaani arutelu toimunud, me räägime siin Omnibonis, Omnibussist ja kaubanduspoliitikast ja see on Euroopa Parlamendi jaoks väga tähtis valdkond, sellepärast et me saime uue lepinguga väliskaubanduse osas kaasarääkimisõiguse, sellepärast me leiame, et oleks mõistlik ka täiskogul pidada maha arutelu ja ma soovin, et te toetaksite seda taotlust. suur tänu, härra Kaspari, kas keegi soovib härra Kaspari taotluse vastu sõna võtta? beziehungsweise muss er mal fragen või küsin, kas keegi tahab siiski veel kõigepealt toetada seda ettepanekut, ei ole, kas keegi soovib rääkida selle taotluse vastu, ei. siis hääletame, kes pooldab härra Kaspari ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletu? arutelu proua Kristel Hrovaldi aru, raporti üle toimub teisipäeval viimase punktina ja hääletus selle raporti üle toimub siis kolmapäeval ja nüüd kolmapäev ja meie töökava. rahvapartei on teinud taotluse, et äh, rahv-, välispoliitika ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja annaks meile aru olukorra kohta Valgevenes ja seda pärast seda, kui oleme pidanud aru nii olukorra kohta Nigeerias ja härra, härra Salafranco, palun. suur tänu teile, lugupeetud daamid ja härrad. tõepoolest äh, Valgevenes halveneb äh, poliitiline olukord iga päev, seal on väga palju poliitvange ning äh, kriis, mis on tekkinud seoses Euroopa Liidu saadikutega, oli analüüsi all eh, laupäevasel ministrite nõukogu kohtumisel ning eh, me leiame, et me peaksime seda küsimust arutama ning me leiame, et oleks eh, vaja meie kõrge esindaja äh, deklaratsiooni kui juhul, kui ähm, meie eesistujariik ei saa omapoolset avaldust teha, see on oluline punkt meile naabruspoliitikat. me paluksime, et see viidaks, ähm, eh, viidaks äh, meie äh, päevakorda, et oleks arutelu ja resolutsioon, aitäh. suur tänu, härra Salafranca. ma eeldan, et see on nüüd Rahvapartei toetusavaldus selle ettepanekule. kas keegi soovib selle vastu rääkida? ei, siis küsin, kes toetab Rahvapartei taotlust. palun andke käega märku kes on vastu, kes erapooletu, siis on see sellisel kujul vastu võetud ja Ehm, kõrge esindaja avaldus Valgevene kohta toimub siis kolmapäeval pärast seda, kui on toimunud arutelu Nigeeria üle. ja tähtajad on järgmised, resolutsiooni ettepanekute kohta on tähtaeg täna õhtul kell seitse ja muudatusettepanek ja ühisresolutsiooni ettepanek tuleb esitada homme kella üheksateistkümneks ja muudatusettepanekud ühisresolutsiooni kohta homme kell kakskümmend ja hääletus toimub neljapäeval, viieteistkümnendal märtsil sellega on meie päevakord paika pandud. palun, härra Speroni. Durante la conferenza dei presidenti esimeste konverentsil palun, et kõrge esindaja asepresidendi sõnavõtus viidatakse ka konkreetselt eh, merepiraatlusele ning viidatakse ka Indias eh, kinni peetud kahele Itaalia meremehele nii et äh, arvatavasti see ka läbi läheb. me otsustasime, et me pealkirja ei muuda, aga me palume proua Ashtonit, et ta oma sõnavõtus äh, räägiks ka selle kahe itaallase saatusest, äh, nii et teda on informeeritud ja ta võtab selle kohta sõna. nüüd läheme meie päevakorraga edasi ja Euroopa Parlamendil presidendilt paluti avaldust tsunami kohta ja Fukushima katastroofi kohta ja pärast minu avaldust toimub meil arutelu, kus saavad sõna kõikide fraktsioonide esindajad, lugupeetud daamid ja härrad.